ja täiendavad, mida me patsientidele paku-, pakume ja niimoodi me tagame neile kvaliteet, kvaliteetsed meditsiiniteenused, aitäh! suur tänu, proua Krostet, arutelu on lõppenud ja hääletus leiab aset homme keskpäeval. vastavalt päevakorrale leiab aset nüüd ühine arutelu, mis mind natukene üllatab, ma pean ütlema, sellepärast et samaaegselt hakkame me arutama Alžeimeri tõbe ja astma inhalaatoreid äh, äh, proua Matias äh, on tegelenud Euroopa algatusega Alžeimeri tõve ja muide dementsuse vormide osas ja edasi arutame me teemat, mis puudutab astmainhalaatoreid ja tuleneb petitsioonide komisjoni küsimusest. kõigepealt kuulame ära proua Mattiase, kellel on neli minutit raportöörina aega. Äh, um palju tänu, härra president kõigepealt tahaksin tuua teile ühe näite, mis illustreerib seda, kuivõrd kiireloomulise küsimusega on tegemist. me alustasime tööd kuus kuud tagasi siin parlamendis. kui arvestada aega, mil me raport, raportiga ehm, alustasime, selle aja jooksul on üle seitsme tuhande inimese saanud Alžeimeri äh, tõve või äh, muu dementsuse vormi, mis iseenesest näitab, kuivõrd oluline on selle te teemaga tegeleda ja selles suunas läheb ka äh, komisjoni teatis, inimesed, kes põevad Alžeimeri tõbe ja teisi dementsuse vorme, neid tuleb kohelda võrdselt. Euroopas on meil üle seitsme miljoni, peaaegu kümme miljonit inimest, kes põevad Alzheimeri e, tõbe või muid dementsusvorme, tegemist on praktiliselt keskmise suurusega riigiga ja ei ole võimalik neid nii-öelda võrdselt diskrimineerida või, või kohelda mitte diskrimineerimal moel. iga kahekümne aasta jooksul e, oodatakse, et see arv kahekordistub ja kui me ei ole ettevaatlikud, siis võib see kahekordistuda iga nelja aasta tagant. meil on vaja teadusuuringuid nende tõbede põhjuste kohta, nii et meil on vaja rohkem teadusuuringuid, rohkem immunoloogilisi uuringuid ja samuti tuleb meil paremini uurida seda, kuidas oleks võimalik selliseid haigusi ennetada, tuleb kindlaks määrata riskifaktorid ja tuleb välja koolitada ka hooldajad, meil on vaja perekondade abi, haigeid ei tohi kindlasti häbimärgistada, kõikidel riikidel peab olema riiklik tegevuskava, mis on kooskõlas üle-euroopalise tegevuskavaga, meil on vaja teha koostööd liikmesriikide vahel, ei saa lubada seda, et, et haiged inimesed kuulutatakse nii-öelda teise ehm, klassi inimesteks ja tegemist on tõesti ääretult kiireloomulise küsimusega. meil on vaja tagada parim võimalik eh, kindlustatus erinevate vajaminevate tervishoiuteenustega ja ei saa vältida mm, neid teemasid eh, peituda selle taha, et meil on praegu majanduskriis ja me ei saa selle küsimusega tegeleda. kui me selle probleemiga ei tegele kohe, siis tagajärjed on palju hullemad, meil on vaja tegeleda ennetusega, meil on vaja toetada perekondi ja toetada patsiente, tagada neile vajalikud teenused. kõik inimesed, kes põevad Alžeimeri tõbe, nõuavad Eh, nii-öelda toetavaid eh, inimesi, võib-olla kolme inimest eh, Alžeimeri tõbe põdevat inimest ei saa hetkeks jätta üksi ja seetõttu meil on vaja siin solidaarsust liikmesriikide vahel selleks, et tegeleda nende probleemidega ja seetõttu me räägimegi koostööst, me kõik tea, teame, et tegemist on tööga, Ehm, millega üksinda hakkama ei saada, seetõttu peab parlament töötama selles suunas, et koostööd teeksid eh, siin eeskätt kõik fraktsioonid, ehm, minu eh, delegatsioonis, minu komisjonis ja minu fraktsioonis on eh, mul nii-öelda naiste toetust ja mitte juhuslikult ei ole naised need, kes selle teemaga tegelevad, sest naisi nii-öelda tabab see haigus rohkem, siin on tegemist nii-öelda sellise varjatud diskrimineerimisega. ja, ja kokkuvõtteks tahaksin öelda seda, et pöördun siin otse komisjoni poole, voliniku poole Eh, selleks, et teada saada, milliseid ettepanekuid minu raportist te olete valmis üle võtma ja millal on teil kavas need ellu rakendada ning eh, teha seda, saades aru, et tegemist on kiireloomulise küsimusega. Äh. aitäh ja nüüd saab viieks minutiks sõna raportöör proua Matsooni president, la ringrazio. suur tänu, härra president. ma olen nõus nendega, kellel tekitas küsimusi omavahel nende kahe öö, raporti sidumine, aga kõige tähtsam on see, et me praegu tegele, tegeleksime selle, selle küsimusega, küsimusega, millest räägib petitsioonide äh, komisjoni küsimus ja räägitakse siin ühest ettevõttest, kes pikka aega kannatab kaitseklausli menetluse mitterakendamise tõttu ja mingisugust vastust ei ole nad saanud oma, tegemist on astmainhalaatoritega, mis toodi turule üheksakümnendate aastate lõpus ja see käib direktiivi üheksakümmend kolm nelikümmend kaks alla, vastavalt millele nendega peab olema kaasas tootjapoolne sertifikaat ja rahvuslik- või liikmesriigi ametivõimud peavad kontrollima nende toodete vastavust ja seda läbi äh, näidiste kontrollimise, see on tavapärane turupraktika ja kuni siiani ei ole vaidlustatud seda ja ei ole ka viimase viieteist aasta jooksul mitte mingisuguseid öö, äh, dokumente äh, välja tulnud, aga nüüd on Ülembaiemaa äh, vastavad ametivõimud, kes on vaidlustanud selle ettevõtte vastava öö, loa ja Saksamaa minister on öelnud, et see toode on täiesti vastavuses äh, normidega ja seetõttu on meilgi te tekkinudki kahtlused, et kas ülem Baierimaa nõudmine on olnud äh, põhjendatud ja seetõttu äh, me, on alustatudki kait-, kaitseklausli menetlust, me oleme saanud informatsiooni äh, kaudsel viisil selle kohta ja föderaalvalitsuse on nõudnud selle toote turult eemaldamist ja seda tegevust alustati siis üheksakümne seitsmenda aasta äh, lõpus, aga praegu ei ole mitte mingisugust informatsiooni asjade käigust, ei ole alustatud konsultatsioone ka tootjaga ja nüüd kahe tuhande kolmandal aastal tootja, kes arvas, et ta võib tõlgendada seda vaikust, vaikust öö, äh, Äh, märgina sellest, et ta võib uuesti välja tuua, tulla oma tootega kahe tuhande viiendal aastal, kui ei olnud ikkagi mingisugust informatsiooni, aga siis äh, taaskord ametiasutused otsustasid äh, nõuda selle turult kõrvaldamist, aga mitte keegi ei, ei ole saanud teavet selle kohta, mispärast on seda nõutud. ei ole mitte mingisugust teatist välja tulnud selle kohta, ei ole mingit kontrolli läbi viidud ja tootja ei ole saanud ka omapoolset vastust anda ja nüüd kestab see juba rohkem rohkem kui viisteist aastat ja tootja ootab seda vastust juba viisteist aastat ja ei saa normaalsetes tingimustes oma toodet öö, äh, turustada ka komisjonile on erinevaid kirju, dokumente saadetud. ja aga samas tegemist on sellise tootega, mis ei ole kallis toode ja see oleks olnud täiendavaks eh, heaks vahendiks eh, astmahaigetele ja seetõttu ettevõte pöördus petitsioonide komisjoni poole, petitsioonide komisjon tegeles selle teemaga ja leidis, et öö, äh, ei ole pikka aega saanud ming-, äh, see mingisugust lahendust ja seetõttu me pöördusime ka komisjoni poole, sest me leidsime, et selle kaebuse esitajal pöördumine on täiesti loogiline, sellepärast et tema toode vastab Euroopa normidele, või vähemalt peaks siis keegi tõestama vastupidist, et tema saaks omakorda kohtusse pöörduda, aga midagi sellist ei ole siiani aset leidnud. nii et äh, tootja pöördus uuesti petitsioonide komisjoni poole ja seetõttu meie komisjon nüüd otsustas tulla täiskogu saalis selle küsimusega välja ja küsida komisjoni poolt või komisjoni käest, mida on selles osas tehtud, sellepärast et meie meelest on tegemist siin põhiõiguste rikkumisega ja kaebuse esitaja härra Kleinil ei ole võimalust ka kohtuvõimude poole pöörduda. seoses äh, selle küsimusega on tekkinud väga palju erinevaid, erinevaid probleeme äh, ja seetõttu me palumegi kiireloomulist vastust oma küsimusele. suur tänu, proua Matsooni, ja suur tänu selle eest, et jagasite minu üllatust, sest tõesti need kaks teemat on omavahel siin seotud, kokku pandud ja ka mul tekkis küsimus, et kas on see kõige õigem. ma kuulun petitsioonide komisjoni, on täiesti normaalne, et ma suurima huviga jälgin kõike seda, mis selles komisjonis toim-, toimub, aga ka voliniku jaoks kindlasti on väga raske korraga käsitleda neid mõlemad teemad, mis on väga erinevad. nii et äh, minu jaoks on natukene kummaline ja ma mõtlen, kas see on põhjendatud olnud nende omavaheline sidumine. volinik, palun. president, honorable suur tänu, president, auväärsed saadikud. kõigepealt sooviksin ma tervitada parlamenti, eriti raportöör proua Matiast, selle eest, et nad on hakanud tegelema Alžeimeri ja teise, teiste dementsustõvedega. komisjon jagab teie muret. dementsus põhjustab miljonitele eurooplastele ja nende peredele lugematuid kannatusi. meie rahvastik vananeb kiiresti ja nüüd peab Euroopa tegutsema seetõttu tuligi komisjon välja oma teatisega Alžeimeri ja teiste dementsustõbede kohta kahe tuhande üheksandal aastal, tugevdamaks ennetust ja diagnoosimist, ravi ja parimate tavade vahendamist, vahet, vahetamist. mul on hea meel, et parlament toetab meie tööd ja tuleb välja ka oma soovitustega. Need soovitused on väga ajakohased, praegusel hetkel äh, valmistub komisjon aprillis välja tulema koos nõukoguga Alkovi dokumendiga ehk siis Alžeimeri hinnangudokumendiga üle Euroopa. kindlasti kirjutatakse sinna sisse ka mitmed teie soovitused. ühistegevus keskendub ennetusele, see on valdkond, mida ra-, parlament oma raportis rõhutab, ning samuti teadmiste ja öö, kogemuste vahetamisele ka ve-, veel üks valdkond, mida parlament rõhutas, nimelt dementsust põdevate inimeste õigused. ma nõustun sellega, et meil on tarvis täielikult koordineeritud teadustööd äh, dementsuse tekke ja ravi kohta. komisjon on välja tulnud oma algatusega neurodegeneratiivsete haiguste, eriti Alžeimeri kohta. esimest korda töötavad kakskümmend kolm riiki koos Alžeimeri kallal üle Euroopa on mitmeid häid tavasid diagnoosimise äh, ja ravi kohta ning komisjon aitab kaasa tavade vahetamisele. nagu parlament soovis, võin ma teile kinnitada, et Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia all on esimeseks pilootprojektiks aktiivne ja äh, terve vananemine siia võib kaasata ka Alžeimeri küsimused. hea näide on näiteks praegu praegune palga, parlamendi algatus hooldajate asjus. me edendame veelgi innovatiivseid tegevusi selles valdkonnas, kuhu on kaasatud ka Alžeimeri ja teiste dementsustõbede küsimused. peale selle komisjon vaatleb veel teisigi soovitusi, näiteks et kuulutataks kaks tuhat neliteist aasta Euroopa ajuaastaks Euroopa on pühendunud oma kohustuste täitmisele dementsuse probleemide lahendamisel. nüüd teine osa. teine küsimus selles arutelus. härra Kleini peti-, petitsioon, kes leiutas ja tootis inhalaatorit. sellise toote öö, äh, turustamine keelustati Saksamaal kõigepealt tuhande üheksasaja üheksakümne seitsmendal aastal. sellega ei tegelenud ei komisjon ega Saksa ametivõimud ega ka tootja rohkem edasi. siis ütles tootja, et ta kavatseb edasi, läbi viia edasisi uuringuid ennem edasist turustamist. turustamine jätkus kahe tuhande teisel aastal uue nime all. kui proda-, toode jällegi keelustati Saksa ametivõimude poolt kahe tuhande viiendal aastal analüüsis komisjon tähelepanelikult seda juhtumit ja protseduuri lõpuks saatis ametlikud kirjad juulis kaks tuhat seitse nii Saksa ametivõimudele kui tootjale. komisjoni analüüsi tulemus oli, et Saksa ametivõimude poolne keelustamine oli õigustatud, sest kliinilised andmed tootja poolt ei olnud piisavad, tõendamaks selle toote ohutust vastavalt meditsiinitoodete direktiivile peab turvalisust tõendama tootja. kui ta soovib CE märgistust kasutada. see on kirjas artiklis kaheksateist direktiivist, seal tegeletakse toodetega, mida turustatakse valesti CE märgistuste all. kuna komisjoni arvates ei ole see juhtum selline, mille kohal kehtiks turvaklausel, kehtib kahe tuhande viienda aasta Saksa ametivõimude keeld. tootja probleemid turustamisel tulenevad Saksamaa kahe tuhande viienda aasta otsusest, mitte komisjoni otsusest. petitsiooni esi-, esindaja saab ära kasutada mitmeid õiguslikke võimalusi siseriiklikult ja ta on neid võimalusi ka kasutanud. aga Saksamaa kohtud ei tulnud tema soovidele vastu. ma tahaksin rõhutada, et alates kahe tuhande seitsmendast aastast on komisjon kutsunud tootjat äh, tagama, et see toode vastab nõuetele, ehk siis sellega käiva, käivad kaasas, käib kaasas piisav hulk kliinilisi andmeid. senini ei ole petitsiooni esitaja tegutsema hakanud meie teada, suur tänu! aitäh, volinik! nüüd ähm, läheme kõnelejate nimekirja juurde, kõigepealt kaks minutit Rahvapartei esindajale proua Antonieskole aitäh, härra president. mina tahaksin peatuda alt-, Alžeimeri tõvel ja teistel dementsivormidel. tahan avaldada tunnustust raportöörile proua Mattiasele. olles Rahvapartei variraportööriks antud teemal, tahaksin tänada kõiki kolleege, kes on andnud omapoolse panuse selle raporti koostamisele see tähelepanu, mis teemale on pühendatud, näitab, kuivõrd tähtsa nähtusega, tõsise nähtuse, nähtusega on, on tegemist Alžeimeri äh, haigeid on üheksa koma üheksa miljonit, erinevate dementsuse vormi all kannatajaid on üheksa koma üheksa miljonit, enamus neist eh, põevad Alzheimeri tõbe. E, erinevate Euroopa Liidu liikmesriikide vahel on eh, võimalused ebavõrdsed, olukord on ebavõrdne nii võitluses selle haiguse vastu kui eh, abi osas, mis patsientidele osutatakse. E, siin astutakse olulisi samme selleks, et võidelda selle haiguse vastu ja hõlbustada koostööd liikmesriikide vahel, kes peaksid tarvitusele võtma koordineeritud meetmed selleks, et toime tulla probleemiga, mis mõjutab kogu Euroopa Liitu. raport rõhutab solidaarsust liikmesriikide vahel ning parimate tavade vahetamist selleks, et ähm, vältida ressursside topeltkasutamist ja raiskamist tahaksin viidata eh, preventiivsele diagno-, diagnoosimisele ja, ja varastele sammudele selleks, et ennetada haigust, see on, need on ääretult olulised valdkonnad selleks, et tulevikus vältida selle tõve levikut. Ehm, me peame tegelema rahva tervishoiuga, neurolo-, neuroloogiliste uuringutega selleks, et vältida probleemide veelgi tõsisemaks muut-, muutmist, meil on vaja valdkondadevahelist lähenemist sellele probleemile erinevate teadusvaldkondade vahel selleks, et võidelda nende haigustega ning me peame tegema kõik selleks, et teadmised jõuaksid ka praktikasse. aitäh, proua Antonescu. nüüd mm, sotsialistide nimel proua Childers. aitäh, härra president. peaaegu kümme miljonit eurooplast põevad ähm, Äh, dementsuse erinevate vormide käes, enamus nendest äh, alsa-, äh, põevad Alžeimeri tõbe, mu enda ema möödunud aastal lahkus, olles põdenud Alžeimeri tõve. me peaksime olema väga mures selle üle, et vaid pooltel juhtudel on see tõbi diagnoositud ning topelt nii palju naisi on nende hulgas, kes põevad Alžeimeri tõbe võrreldes meestega ning arvestades, et elanikkond vananeb, siis on oodata, et järgmise kahekümne aasta jooksul selle tõe, tõve esinemissagedus kahekordistab. ma tervitan väga eh, seda, et tähelepanu on keskendatud ennetusele ja varasele diagnoosimisele ning eh, teadusuuringute parandamisele nagu me teame praegu, praegu üle kaheksakümne protsendi teadusuuringuid eh, toimuvad ilma Euroopa-poolse koordineerimiseta. me peame tähelepanu pöörat-, pöörama ka patsientide ning nende perekonnaliikmete õigustele. Eh, mina eh, koos meie Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni esindajatega kutsume teid üles tugevalt keskenduma just naiste erivajadustele kes, kelle hulgas on kolm korda rohkem kannatajaid, kuna nende hulgas on rohkem patsiente ja ka neid, kes hooldavad äh, haigeid. me kutsume taas kord üles komisjoni äh, looma ähm, seadusandlikke akte töötervishoiu, tööohutuse kohta, pöörates tähelepanu ka vaimsetele haigustele ning äh, tuleb ähm, koordineerida tegevust liikmesriikide vahel ning tahaksin eh, välja tuua ka selle, kuivõrd oluline on teadlikkust tõsta elanikkonna hulgas selleks, et varakult ära tunda eh, nende tõbede sümptomeid. tahaksin eh, tänada mm, raportööri proua Matiast ja ka sadu variraportööre. suur tänu. liberaalide nimel kaheks minutiks proua Riis, palun tänan, härra president, võitlus Alžeimeri tõvega on viimaste aasta jooksul Euroopa Liidu jaoks prioriteediks ja mul on väga hea meel kõigi nende algatuste üle, millest rääkis äh, volinik, sellepärast et äh, seitse miljonit inimest, kes kannatavad selle, selle äh, dementsuse vormi all ja kümme miljonit, kes ne-, kannatavad neurodegeneratiivsete haigustel ja me peame üritama toim-, te-, tegeleda paremini, eriti selles osas, mis puudutab teadusuuringuid ja teadusuuringute äh, koordineerimist ja seda just kaheksanda raamprogrammi raames ja see on kirjas ka teie resolutsiooni punktis kakskümmend üks. ja väga tähtis on multi, multidistsiplinaarne lähenemine sellele küsim-, küsimusele, eh, mis hõlmab ühelt poolt nii ravi kui ka teiselt poolt eh, patsientide abistamist ja alles hiljuti avaldati Prantsusmaal uurimuse, mis räägib ka sotsiaalmajanduslikest, eh, majanduslikust küljest selle, seoses selle haigusega ja nendest summadest ja ka ajast, mis haigete perekonnaliikmed pühendavad nendele inimestele äh, kuus tundi päevas ja teadusuuringud näitavad meile ka seda, et me peame, meil on vaja ümber vaadata rahvusvahelised kriteeriumid, sellepärast et praeguseks hetkeks on kriteeriumid öö, äh, mõistmatud öö, ja sellest me räägime ka oma resolutsiooni punktis kuuskümmend neli ja parlament peab arvesse võtma tead-, teadlaste u-, öö, soovi, et oleks ulatuslikumaid kliinilisi uuringuid, nii et meil on tõesti praegu võimalus anda konkreetne vastus meie ees seisvatele küsimustele. suur tänu, proua Riis! ja nüüd on Äh, roheliste nimel kaheks minutiks sõna härra Hefneril. Äh, äh, ma ei tea, kes on selle taga, et omavahel ühendati need kaks teemat, aga sellega ei osutatud erilist teenet ei parlamendile ega ka nendele teemadele me võtame alati arvesse ka äh, erinevate meetmete maksumust äh, aga nüüd on, siin on asjad hoopis teistmoodi, et meil on kolmteist miljonit astmahaiget Euroopas ja üks väike tootja, kes toodab inhalaatoreid, selliseid inhalaatoreid, mis võimaldavad tõhusamat ravi ja abi haigetele ja viimased viisteist aastat ei ole tema toodet lubatud Euroopas turule ja alates üheksakümne kuuendast aastast on ta pidevalt pöördunud komisjoni poole ja alates kahe tuhande kuuendast aastast on petitsioonide komisjon tegelenud selle küsimusega. ja voliniku ülesanne on see, et jälgida seda, et austatakse kodanike õigusi. aga siin ei ole asjad sugugi mitte niimoodi aset leidnud, volinik on keeldunud vastamast ja volinik, ma tahaksin teile meelde tuletada, et me kutsusime teid petitsioonide komisjoni kohtumisele, aga te ütlesite, et teil ei ole aega, aga teil on aega meid ära kuulata, meid vastu võtta. Te võtsite meid vastu ja te lubasite meile, et te üritate võimalikult kiirelt lahenduse leida sellele küsimusele. aga kuni siiani ei ole mitte midagi toimunud, ma saatsin teile ka kirja, millele vastust ei ole ei ole saadud. ma ei mõista, kuidas komisjon niimoodi käituda saab ja niimoodi ei peaks komisjon sugugi suhtuma sellesse ja ma loodan, et homme me kõik hääletame selle resolutsiooni poolt, mis arvestab Euroopa Liidus kodanike õigustega ja meil on vaja tagada kaitse sellele väikesele tootjale, kaitse nende eest, kes üritavad öö, et takistada tema tegevust. me oleme kursis selle problemaatikaga, härra Dali, me oleme mitmeid kordi ära kuulanud teie argumendid, meil on tonnide viisi erinevaid dokumente, me oleme kõik need läbi lugenud ja me ei ole kuskilt leidnud midagi, mis õigustaks teiepoolset sellist käitumist. tegemist on meditsiinilise abivahendiga, mida miljonid inimesed on kasutanud juba ja seda väga tulemuslikult nii et ma arvan, et nii sotsiaal, äh, haigekassadele kui ka patsientidele oleks vaja just äh, seda, seda vahendit. suur tänu, kallis kolleeg, härra Taatmut, härra Efner. härra Tarmut sooviks teile esitada ühe küsimuse ta on oma sinise kaarti üles tõstnud selleks, et teile küsimust esi-, arutada ja kui te olete nõus, härra Hefner, siis härra Tatmut, kolmkümmend sekundit. kas härra Hefner nõustub, et voliniku kommentaar selle inhalaatori kohta oli väga kõrvalepõiklev ja sellest ei olnud mingisugust kasu sellele ettevõttele ega ka astmaal kannatajatele. härra Hefner, teil on kolmkümmend sekundit kui te soovite lühikest isiklikku vastust, siis minule jäi mulje, et volinik ei ole senini tutvunud selle probleemiga süviti, aga ma olen kindel, et härra Taali seda nüüd tulevikus teeb. ja ma soovitan ka teistel ametnikel see küsimus uuesti üle vaadata. ma olen valmis teiega sellest rääkima, veelgi rohkem olema valmis teie ja petitsiooni esitajaga kohtuma. suur tänu, rohkem teil aega ei ole. järgmisena saab sõna proua Janakutakis, üks minut. tema räägib ECR fraktsiooni nimel. Seit-, seitsesada viiskümmend tuhat inimest Ühendkuningriigis kannatavad dementsuse all, viissada tuhat, viis, üle viiekümne protsendi nendest ka kannatavad Alžeimeri käes. ravi sellele haigusele ei ole. pantvangis on sageli nii patsient kui hooldaja, vaatamata nende vanusele. mida saaks Euroopa Liidus teha? õigusloome on ilmselgelt teisene, sest tegemist on lokaalse probleemiga. aga siin kojas saame me rõhutada selle teema olulisust, avada arutelud ja tõstatada, tõsta avalikkuse teadlikkust. seeläbi prioritiseeritakse seda küsimust rohkem ja hakatakse jagama paremaid tavasid. teiseks, teadlikkus anna, aitab mõista sümptomeid ning parandada varast diagnoosi seeläbi. on olemas teatud ravimid turul, eh, mis aitavad pidurdada seda protsessi. oluline on siin see, et kannatajaid aidatakse peresid informeeritakse ja patsiendid saavad säilitada selle raske haiguse jooksul oma väärikuse. suur tänu! suur tänu, proua Janakudakis! härra Tartmov, EFT fraktsiooni nimel üks minut. suur tänu, härra president! tuleb välja, et väike Saksa ettevõte Bronco Air ER Münchenis on to-, on valmis teinud inhalaatori, mis aitavad kõvasti vähendada astmaatikute kannatusi. üle neljateistkümne aasta on seda toodet turult eemale tõrjutud ja komisjoni avaldus põhjuste kohta erineb vägagi petitsioonide komisjoni esindaja avaldusest, kes avas selle arutelu. õigusteenistus ütleb, et ettevõte on olnud õiguse, õigluse eiramise ohvriks komisjoni poolt. miks? komisjon toetab suuri farmatseutikaettevõtteid ja nende lobiteid, lobitegijaid. Ühendkuningriigi sõltumatuse partei, keda mina esindan, toetab tugevalt seda, et tööle pandaks ametlik juurdlus, kes uuriks, kuidas komisjon selles küsimuses on tegutsenud. suur tänu, kolleeg daamid ja härrad, selle vooru viimane kõneleja on proua Toots mitteühinenute nimel. suur tänu, president! täna juba siin kojas öeldi, et Ühendkuningriigis kannatavad peaaegu kolmveerand miljonit inimest mingisuguse dementsuse vormi käes. kuuskümmend tuhat nendest elavad minu valimispiirkonnas Põhja-Iirimaal. Alžeimeri tõbi on õudne inimesed jäävad ilma oma isiksusest, sõltumatusest ning lõpuks kaot-, kaovad ka suhted oma sõprade ja pereliikmetega. see on kohutav haigus, mis avald-, paneb surve alla ka hooldajad ja pered, kes on isoleeritud ning ka nende tervis kannatab. ning nagu juba siin kojas mainiti, paljud hooldajatest on naised. Ühendkuningriigis on kahe tuhande viiekümnendal aastal dementsuse all kannatavaid inimesi umbes üks koma seitse miljonit. kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks tõusevad sotsiaalkulud äh, kahekümne kaheksa miljoni naelani, miljardi naelani. seetõttu meil on tarvis ressursse meditsiinilise ja sotsiaalvaldkonna puhul sihtotstarbeliselt kasutada ma arvan, et meil on tarvis tunnustada ka vabatahtlikku ja kogukondlikku sektorit. volinik, te rääkisite palju siin tervest ja aktiivsest vananemisest ning ma tervitan Belfasti Malle Muse'i süsteemi, kes on ka rahvusvaheliselt auhindu saanud sotsia-, oma tegevuse eest, sotsiaalse kaasatuse äh, ning dementsusega ja dementsuse all kannatavate inimeste ja nende hooldajate aitamise nimel. aitäh, proua Toots ning äh, nüüd saavad sõna parlamendisaadikud äh, omaenda nimel, kõigepealt saab sõna härra Jaar, poolteist minutit. aitäh, härra president, austatud volinik Dali on tõesti väga kahju, et me hüppame siin kahe erineva teema vahel, me oleksime võinud vähemalt võtta ühe teema korraga. mina tulen tagasi nüüd jälle härra Kleini petitsiooni juurde. mul on väga hea meel, et meil on võimalus täna sellest rääkida. petitsioonide komisjon on tegelenud selle küsimusega juba päris pikka aega. tegemist oli siis eh, innovaatilise ettevõttega, kes eh, töötas välja eh, astmahaigetele inhalaatori, see oli Ehm, odavam kui turul olevad tooted, eh, see oli hea siis kindlustusettevõtetele, ehm, aga ühtäkki see keelustati ja Euroopa Komisjon avas kaitsekausli, klausli menetluse. ma olen veendunud, et see esmakordne keel, keeld aastast tuhat üheksasada üheksakümmend seitse ei olnud rangelt võttes ehm, õiguslikult kindlatel alustel komisjon oleks pidanud äh, kaitseklausli menetluse selgelt konkreetselt välja öeldud tulemusega lõpetama. meie õiguskomisjon ütles, et härra Kleinile on skandaalselt moel keelatud äh, juurdepääsu õigusemõistmisele minu arvates on ääretult oluline see, et nüüd see probleem kiiresti lahendataks ja ma lihtsalt palun teil austada petitsioonide komisjoni ühehäälset hääletustulemust. Teie otsus läheb muidugi petitsiooni esitaja huvides, aga ka kogu Euroopa Liidu elanikkonna huvides. palju tänu, pooleteiseks minutiks, proua Saarbu. palju tänu tänasel päeval on veel ähm, väga palju ebakindlust Alžeimeri tõve osas ja tegelikult probleemid lähevad järjest äh, hullemaks äh, koos elanikkonna vananemisega, meil on vaja rohkem teadusuuringuid äh, nii äh, nende tõbede põhjuste kui ravivõimaluste kohta, nii nagu teiste haiguste puhul äh, on tulnud välja, on äh, võimalikke haigusi ravida ka lihtsate nii-öelda elustiili muutustega, seetõttu palun teil tähelepanu pöörata muuhulgas ka tervislikule toitumisele Alžeimeri tõve puhul. paljud meist teavad, et vähemalt üks isik, kes põeb ähm, seda tõbe või, või dementsuse vorme, äh, toob kaasa Äh, väga palju kõrgemad äh, isiklikud kulud ja äh, sotsiaalhoolekandekulud. dementsusel on väga ähm, hävitav mõju nii patsientidele kui, kui kõigile, mm, kes on patsiendi ümber ja kogu süsteemile, seetõttu me ootame tõesti poliitilist reaktsiooni komisjoni poolt ja ka liikmesriikide poolt. palju tänu. proua Parvanova, üheks minutiks austatud president, aitäh, ka minul on väga kahju, et me hüppame siin kahe erineva teema vahel, tundub, et et, et me oleme umbes nagu ühendanud eh, laevanduspoliitika kalanduspoliitikaga siin, aga tõepoolest on ääretult oluline, et Euroopa Liit tegeleks ehm, Alžeimeri ehm, tõvega, nende väljakutsetega tegemist on tõvega, mis seab tõsiselt ohtu meie sotsiaalsüsteemid ja tervishoiusüsteemid ning eh, on oodata tõve laienemist, tõsist laienemist käesolevat, eh, eelolevatel aastatel, seetõttu meil on vaja tõesti korralikku tegevuskava, ma loodan, et Euroopa Komisjon võtab aluseks Alžeimeri algatuse ning aitab liikmesriikidel toime tulla rahvatervishoiu väljakutsetega, mille toovad kaasa Mm, eh, toob kaasa vananev elanikkond. tugevalt toetan valdkondadevahelist lähenemist ning eh, pööran tähelepanu vajadusele eh, konkreetseid teadusuuringuid tellida mitte ettevõtete huvides, vaid selleks, et tagada kodanike vajadused. ma usun, et me seisame siin silmitsi lobiga, kes on teinud tööd Eh, ma räägin nüüd sellest teisest teemast, eh, eh, avaldanud survet ühele ettevõttele. nii et kõige oluline, olulisem siin on loomulikult patsientide ohutus. aitäh, proua Parvanova ja järgmiseks saab sõna üheks minutiks proua Sadu Hassi. hüvad kolleegad! kallid kolleegid, suur tänu raportöör Maris Mattias selle suurepärase töö eest seoses Alzheimer raportiga. Alzheimeri tõbi ja dementsus on väga tähtis küsimus ühiskonnale ja eh, lisaks inimlikule hinnale on väga ulat-, suur ka rahaline hind selle. Öeldakse, et aastas maksab Alžeimeri ravi rohkem kui sada miljardit eurot. see on rohkem kui see hind, mida komis-, mille komisjon on välja arvutanud ja mis läheks meile maksma see, kui me Äh, suurendaksime kolmekümnele protsendile kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamise. ja arvatakse, et iga kahekümne aastaga äh, tuleb kaks korda rohkem hai-, äh, suureneb kaks korda haigete arv. ja seetõttu on väga tähtis just varane diagnoosimine. ja peaksime rohkem uurima ka seda, et milline on närvisüsteemi kahjustavate kemikaalide mõju Alžeimeri riskile ja eh, ettevaatuse põhimõttena eh, peaksime me vähendama selliste kemikaalide kasutamist põldudel ja aedades. suur tänu, proua Hassi, härra Uski, üks minut. Eh, aitäh, härra president, austatud volinik mina võtan sõna Alžeimeri tõve teemadel. nagu me teame, tegemist on raportiga ilma seadusandliku ettepanekute, ettepanekuta. me räägime siin väga tõsisest raskest haigusest, millel on väga tõsised eh, mõjud meie tervishoiusüsteemidele, sotsiaalhoolekandesüsteemidele, eh, ehk tegemist on tõsise sotsiaalprobleemiga, mida mm, raskendab elanikkonna vananemine Ehm, nii et tundub, et tegemist on eh, peaaegu epideemiaga, mida me saame siis ära teha, me võime rõhutada ennetust, mis vähendab eh, kulusid ja eh, parandab patsientide mm, tervist, me võime rääkida ehm, elustiilist, koordineerida tegevust liikmesriikide vahel, me võime toetada mm, perekondade ühinguid, kes hoolitsevad patsi-, patsientide eest ja kõike seda meil on võimalik tõesti teha siin Euroopas. aitäh, härra Uski, järgmisena saab üheks pooleteiseks minutiks sõna härra Jovan. härra president, kallid kolleegid, Alžeimeri tõve kohta võiks väga palju öelda, ma keskenduksin kahele aspektile. kõigepealt raskete haigete ravi kodus ja kõigepealt on väga tähtis see, et nende keskkond ei muutuks väga järsult ja selle mõju, järsud mõjud keskkonnale võib halvendada nende olukorda. ja üheks prioriteediks peaks olema see, et patsiendid saaksid võimaluse korral jääda oma tavapärasesse keskkonda ja me peame aitama neid perekondi, kes hoolitsevad nende äh, haigete eest, see on esimene punkt. teine punkt puudutab teadusuuringuid, miks teadusuuringuid? sellepärast, et lootus altsa-, seoses Alžeimeri tõvega on, et me leiame mingisuguse ravimi sellele ja see, siin on öeldud, et meil on vaja rohkem vahendeid teadusuuringutele, jah muidugi, aga enne, kui me räägime rahalistest vahenditest, me peaksime rääkima sellest, kuidas neid vahendeid kasutada. siiani on olnud teadusuuringud liialt fragmate-, fragmenteeritud, me ei ole prioriteete paika pannud, aga rakubioloogid peaksid füsioloogiga rääkima, peaksid rääkima röntgenispetsialistiga, kes siis omakorda räägiks neuroloogiga, nii et me peame äh, panema koos tööle erinevad teadlased ja toetama ka neid teadusprojekte, millega Prantsuse eesistumise ajal juba alustati. ja väga tähtis on nii patsientide kui nende perekondade jaoks, et asjad liiguksid edasi ja et kõik näeksid, et nad ei ole enam üksi jäetud selle probleemiga Thank you, thank you, president. Äh, proua Võlmet, mm, palju tänu. tahaksin tänada raportööri ja variraportööre, kes äh, töötasid selle raporti kallal. Mm, Alzheimeri raport on väga tähtis, sest me teame, et selle rakendamise äh, ülesanne lasub liikmesriikidel, aga elanikkonna vananemine on üks suuremaid ülesandeid meie ühiskondade ees tulevikus mis suurendab eh, nende inimeste arvu ühiskondades, kes sõltuvad eh, hooldusest, suur osa sellest hooldusest eh, langeb abikaasade ja laste õlgadele, see võib olla ääretult suur ja paljunõudev töö, seetõttu me peame kaaluma võimalusi ehm, juurde luua mm, rohkem töökohti hooldajatele ja ääretult oluline on keskenduda mitte ainult sellele, et me rahastame uute ravimite uuringuid, vaid ka peaksime tähelepanu pöörama lihtsatele ennetavatele meetmetele, mida kõik saavad ellu rakendada, muutes oma elustiili, oma toitumist. ja me peame osa ressurssidest eh, keskenduma ka sellele. dementsuse Äh, uuringutele äh, eraldi sada kolmkümmend miljardit kahe tuhande viiendal aastal ja seetõttu on äh, tõesti mõttekas nii majanduslikult kui sotsiaalselt rohkem tööd tegema selleks, et võidelda selle kohutava haigusega. aitäh, härra Tšesti Markakis, palun. Die Mitteilung und der Bericht sind sehr gut, deswegen mein Dank an härra president tegemist on väga hea raporti ja ka teatisega, seega suur tänu proua Mattias ja härra Taali. Alžeimeri tõbi on meie aja katk. probleemiks on ka see, et me teame sellest liiga vähe, seega kõigepealt on meil tarvis teadustööd, teadustööd, teadustööd. me peame ühendama oma jõud, seetõttu ma tervitan komisjoni mõtet innovatsioonipartnerluse kohta tervisliku vananemise valdkonnas USA valitsus muutis neli aastat tagasi vähivastase võitluse oluliseks prioriteediks. vähktõbe ei ole veel seljatatud, kuid äh, saavutatud on juba nii mõndagi. me peame tegema midagi sarnast Alžeimeriga, me peame teadma, kuidas ennetada Alžeimeri tõbe. praegusel hetkel Euroopa teaduspoliitika piserdab lihtsalt laiali rahastamist, aga me peame koos, kokku panema suured teadusrühmad, suur tänu. proua Bröpels. het Europees Parlement verwelkom ik dan ook van harte het rap-. suur tänu. mina olen Alžeimeri töögrupi juht Euroopa Parlamendis ja ma olen selle raportiga proua Mattiase poolt vägagi rahul. siin on välja toodud kõige peamisemad prioriteetsed punktid. oma lühikese kõneaja jooksul teeksin ma paar kommentaari, kõigepealt ennetustöö ja diagnostika. me peame eelkõige aitama ära tundma, es-, tunda esimesi sümptomeid, et patsiendid sa-, hakkaksid ravi saama võimalikult varakult. samuti peame me ühiselt aitama ära kasutada olemasolevaid teadustöö rahasid. see on ääretult tähtis. kaheksakümnel protsendil juhtudest äh, Euroopa teadusruumis koostööd ei ole, see tekitab killustatust. ainult üheskoos saame me rohkem teada Alžeimeri põhjustest, ravist ja sotsiaalsetest mõjudest. lihtsalt teile teadmiseks, ütleb härra president, et vaba mikrofoni ajal saavad sõna ainult viis kolleegi härra Mikolatsik. suur tänu. komisjoni teatis Alžeimeri ja teiste dementsusega seotud tõbede asjus puudutab, soovib parandada nende haiguste ravi ning räägib ka sellest, et patsientide arv suureneb tänu elanikkonna vananemisele. samuti räägitakse meditsiinipersonalist, nende koolitamisest ning toetusest pereliikmetele. igal aastal tekib üks koma neli miljonit uus dementsusjuhtu, varajane diagnoos ja ennetustöö, samuti nagu ka patsientide väärikus, on olulised prioriteedid, mis peaks meid motiveerima ener-, ener-, energiliselt tegutsema on veel teisigi aspekte, nagu näiteks pereliikmed, kes satuvad sotsiaalselt häbimärgi alla. seetõttu on, peab ühiskond tunnustama ka pereliikmeid, kes hoo-, hoolitsevad patsientide eest, suur tänu. Paleskis. härra Paletskis. kurie gerai padirbėjo tenka pripažinti kad europos sąjungai senstant alzheimeri ma tervitan raportööre me peame tunnistama et alzheimer ja teised dementsusvormid revi- levivad katastroofilise kiirusega euroopa elanikkonna seas sümptomeid diagnoositakse liiga hilja ning ravi ei ole ma tervitan algatust et need dementsusvormid peaksid olema tervishoiusektoris prioriteediks me peame äh, levitama infot, tõstma avalikkuse teadlikkust, parandama varajase diagnostika meetodeid. seeläbi saame me paremini hakkama suureneva dementsuse hulgaga. mitmetes liikmesriikides ei hoolitseta piisavalt selliste patsientide eest. Euroopa Liit peaks hindama ka pereliikmeid, kes hoold-, hoolitsevad haigete eest, nendel inimestel peaks olema ka oma sissetulek ja sotsiaalsed tagatised. härra Mitchell saab küll sõna sinise kaardiga, aga mitte vaba mikrofoniga, sest meil pole piisavalt aega. suur tänu! ma tahtsin lihtsalt ära märkida, et me räägime siin Alzheimerist vanade inimeste juures minu valimisringkonnas haigestus neljakümne kaheksa aastane naine, kelle eest pidi hoolitsema tema vanaisa. ma soovisin just seda ära mainida, suur tänu, et te mulle andsite võimaluse kõnelda sellel olulisel teemal, see on küll vananemisega seotud teema, kuid mitte ainult. suur tänu. suur tänu, lõpetuseks härra Chrysler Dorfer härra president, härra volinik, daamid ja härrad. mina räägin petitsioonist. ma olen selle küsimusega tegelenud alates sügisest kaks tuhat seitse, mil ma kirjutasin komisjonile küsimuse, millele ma ei saanud kaugeltki rahuldust pakkuvat vastust. ma olen tervishoiuametnikelt, ministritelt küsinud palju küsimusi, vastust pole saanud. ning härra Dali vastus näitab, et teiegi ei ole absoluutselt huvitatud selle küsimuse lahendamisest. see oli küll ennem teie aega, aga te peaksite ikkagi tegutsema. ma õhutan õigusasjade komisjoni ja õigusteenistust meile esitama kõiki dokumente selle juhtumi kohta. kui vaadata seda toodet ennast, siis võib vägagi hästi mõista, miks paljud teised ettevõtted ei soovi, et see väike äh, plastobjekt äh, turule jõuaks. vaatame, mis on siin kaalul, kui vaadata lobitööd, kui vaadata finantshuvisid, mis on seotud väikese ettevõtte turult kõrvaletõrjumisega, siis on kõik väga selge. palun öelge meile, kas te olete valmis meile kõiki dokumente esitama ja kas te olete valmis kohtuma ka petitsioonide ja õigusasjade komisjoniga? ärge hiilige kõrvale, sest kodanikel on õigus, et nende probleeme ka korralikult lahendatakse. olgu, nüüd on meil tõesti aega väga vähe, vaba mikrofoni ajal saavad sõna ainult viis inimest. esimesena proua Lukaševska, siis proua Blinkovitš-Jüte, siis härra Kallahär, siis proua Ooken ja siis härra Podolovski suur tänu, härra president. järjest enam võib näha, kuidas inimesed kannatavad vanade, vanus, vanusega seotud haiguse juures. iga viies inimene üle kaheksakümne aasta vanuses kannatab Alžeimeri all. tegemist ei ole vanusega seotud probleemiga, vaid varajase diagnostika probleemiga. seda protsessi saab pidurdada kahe, kakskümmend kaheksa protsenti inimestest kahe tuhande üheksandal aastal, kes kannatavad Alzheimeri käes üle maailma, elavad Euroopas. Euroopa on teisel kohal Aasia järel. Poolas on umbes viiskümmend tuhat Alzheimeri patsienti ja äh, hinnanguliselt kahe tuhande neljakümnendal aastal see arv kolmekordistub. samuti on siin sotsiaalsed ja majanduslikud tagajärjed sellel haigusel, samuti mõjud peredele seega ma olen väga rahul, et seda küsimust meil täna võimalus oli arutada. meil on vaja spetsialiseeritud teadustööd ja teavituskampaaniat, parandamaks diagnostikat. proua Blinkevitš, juurde palun. aitäh, ma tervitan algatust ning tegevusi, mis on välja pakutud võitluseks Alžeimeri tõvega, tagamaks varajane diagnoosimine ning hea ravi ning äh, kliiniliste andmete ning teadmiste vahetus ning äh, patsientide õiguste äh, austamine. Euroopa Liidus ei ole piisavalt statistil-, statistilisi andmeid selle tõve esinemissageduse kohta, seetõttu me peaksime vastavad uuringud läbi viima, võttes aluseks ühtla-, ühtsed kriteeriumid ning peaksime ka kliiniliste teadusuuringute programmidesse rohkem investeerima ning äh, toetama nii äh, arste kui perekonnaliikmeid, kes äh, päev-päevalt puutuvad kokku Alžeimeri tõve põdevate inimestega. meil on vaja see tõbi diagnoosida nii kiiresti kui võimalik, selleks on meil vaja vastavat strateegiat, mis hõlmaks ka teadlikkuse tõstmist ning strateegiat ennetamise ja diagnoosimise kohta. härra Gallagher, palju tänu võimaluse eest rääkida täna siin Alžeimeri tõve teemal. nelikümmend neli tuhat inimest Iirimaal ning kümme tuhat kümme miljonit Euroopas näitab, kuivõrd olulise teemaga on tegemist kahjuks, kuna elanikkond Euroopas vananeb, suure tõenäosusega tabab see tõbi üha rohkemaid inimesi, seetõttu on vaja koordinatsiooni, koordineerivat tegevust Euroopa Liidu liikmesriikide vahel selleks, et uurida eh, võimalusi ennetada ja, ja ravida seda tõbe. Eh, enamus koormusest läheb perekonnaliikmetele Iirimaal üle viiekümne tuhande inimese eh, hoolitseb Alžeimeri patsientide eest igapäevaselt. me peame tähelepanu pöörama nendele hooldajatele ja tagama eh, vajaliku turvalise keskkonna nii eh, patsientidele kui hooldajatele. aitäh, härra Olkan! Er aitäh, president! ma pöördun härra Dali poole. see on see mm, seade, millest me räägime ja eh, Saksamaal eh, öeldi, et need kaks asja käivad koos, üks asi on ravim ja ja, ja inhalaator on ehm, see, mida siis peaks uurima, see on umbes nagu ehm, süstal, aga eh, farmaatsiaettevõtted tahavad neid kahte asja koos müüa, ühiskond ju võidaks majanduslikult väga palju, see oleks kohutav kokkuhoid, kui need, kui seda inhalaatorit või seda mm, seadet saaks mitmekordselt kasutada ja, ja nüüd nõutakse samasuguseid kliinilisi andmeid, nagu tegemist oleks äh, ravimiga. samas, kus äh, tegemist on lihtsalt äh, seadmega, lihtsalt plastikust seadmega ja on nii häbiväärne, et meil ei ole siin selget vastust, samas kus nii paljud inimesed sõltuksid sellest äh, ja saaksid kasu sellest äh, plastmassist seadmest, mis ei ole mingeid probleeme tekitanud patsientidele. härra Bartolotsi. austatud härra president, kallid kolleegid. neurodegeneratiivsed haigused ja Alžeimeri tõbi kujutavad endast Euroopa Liidu jaoks prioriteeti tegemist on väga raske haigusega ja kulud, mis on seotud selliste haigustega, on väga kõrged. see ei puuduta mitte ainult Alžeimeri all kannatavaid inimesi, vaid see puudutab ka neid inimesi, kes eh, hooldavad neid haigeid. ja väga tähtis on see, et Euroopa Liidu tasandil me koordineeriksime liikmesriikide vahelised, vahel tegevuse teadusuuringud ja et me tegeleksime ka ennetava tegemu-, tegevusega, varajase diagnoosimisega ja ka ravimitega. väga tähtis on see, et informatsioon liiguks liikmesriikide vahel ja et me õpiksime paremini tundma seda haigust. aitäh ja nüüd saab sõna volinik Talli okay.. volinik, palun palju tänu, austatud president, austatud Euroopa Parlamendi saadikud, tahaksin veel kord tänada parlamenti ja neid parlamendisaadikust, kes võtsid sõna selleks, et tegeleda selle olulise teemaga, milleks on Alžeimeri tõbi ja muud dementsusvormid me tervitame teie soovitusi ja tahaksin äh, kasutada võimalust selleks, et rõhutada, et komisjon omalt poolt on valmis tegema kõik võimalikku selleks, et äh, toime tule, tulla Alžeimeri poolt äh, põhjustatud probleemidega. osaliselt raskendab probleemi elanikkonna vananemine ja ma usun, et meie kollektiivne ülesanne on teha koostööd selleks, et minimeerida äh, seda koormat ning investeerida selleks, et oleks võimalik ennetada, diagnoosida ja ravida paljusid nendest tõbedest. Äh, ma ootan liikmesriikide toetust ja jõupingutusi äh, tegemaks äh, tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga selleks, et tõhusalt võidelda Alžeimeri tõve ja muude selliste tõbede vastu mis puudutab petitsiooni küsimust, siis kõigepealt ma peaksin ütlema seda, et viidates proua Mansooni sõnavõttu ütlen, et komisjoni ülesandeks on seista kodanike õiguste eest ja ma võin teid kinni, teile kinnitada, et minu ülesanne on tagada patsientide õigused. minu jaoks kui voliniku jaoks, kes vastutab tervishoiu küsimuste eest, on kõige tähtsam see, et ei see, seataks ohtu patsientide ohutus, et ei ähm, kasutataks ähm, äh, mingeid ähm, tingimuste täitmata jätmist Äh, selleks, et äh, saaks äh, kasutada seadmeid meditsiinis ilma, et see oleks korralikult testitud, ilma et selle ohutus oleks tagatud. küsimus ei ole siin selles, kuidas ravimit kasutada plastikust seadme abil, küsimus on selles, et meil on vaja kliiniliste uuringute tõendusi selle kohta, et toode on ohutu. ja selleks petitsiooni esitaja, antud juhul härra Klein, sai ülesandeks viia läbi eh, kliiniline uuring kahekümnel neljal patsiendil, kahekümne neljal patsiendil. sellist kliinilist uuringut nõuti petitsiooni esitaja, esitajalt. miks ta oli sellise kliinilise katse korraldamise vastu? mis on see põhjus, miks ta sellist kliinilist uuringut äh, ei taha teha? Äh, kas see toode on äh, näiteks universaalselt kasutatav, kas see on kasutatav vaid teatud liiki ravimite puhul või, või mitte, kas see seade nõuab teatud kindlat doosi, kas doose on vaja sõltuvalt ravimist äh, Eh, ja seadet on vaja eh, kuidagi kohandada, need on need küsimused, mida mina küsiksin endalt, kui mina peaksin seda seadet kasutama. ja see on see, mida ametivõimud petitsiooni esitajalt on palunud. on palunud eh, petitsiooni esitajalt, et selle seadme kasutamine laialdase patsientide puhul on ohutu. kõike seda on tehtud selleks, et tagada patsientide ohutust ja mina siin mingeid ähm, lühikesi ja, ja tingimustest kõrvale põiklemise viise ei kasuta. ma olen kuulnud selle juhtumi kohta väga palju üksikasju, loomulikult tegemist on üksikasjadega, mida ma äh, sain teada teiste inimeste äh, käest, äh, kes on tegelenud selle asjaga enne mind, enne kui mina olin siin volinik ja, ja kui härra Klein soov, soovis äh, kokkusaamist äh, minu kabineti äh, liikmetega, minuga, siis me olime valmis, minu kabineti ülem ütles, et me oleme valmis kohtuma selleks, et asja arutada, ta saatis tagasi emaili, öeldes, et selleks, et selline kohtumine aset leiaks, selleks te peate kandma täielikult minu ja minu personali Äh, reisikulud, Brüsselis viibimise kulud, ma ei saanud seda enda kanda kahjuks võtta. aitäh, volinik, ja lõpetuseks saab sõna proua Matias. aitäh, härra president, austatud volinik, kallid kolleegid, kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki neid, kes võtsid sõna minu raporti teemal ja Euroopa Parlamendi raporti teemal, mis puudutab Alžeimeri tõbe ja muid dementsuse vorme me teame, et olukord on väga traagiline ja see, seda haigust ei ole veel piisavalt hästi diagnoositud. lubage mul tõstatada veel üks küsimus, mis on kõikide nii-öelda sõnavõttude aluseks ja selleks on patsientide väärikus. mitte ainult patsientide väärikus, vaid ka nende perekonnaliikmete väärikus, kes kas ametlikult või mitteametlikult ähm, kannavad hoolt nende patsientide eest. ma olen, mul on väga hea meel, ausalt, mul on väga hea meel selle üle, et volinik ütles, et ta jagab parlamendi eh, muret ning eh, suhtub väga eh, positiivselt parlamendi poolt välja pakutud soovitustesse ning on valmis omalt poolt tegema kõik selleks, et need ellu rakendada. me teame, et iga päev mis äh, läheb mööda, on päev kaotatud äh, selleks, et neid kiireloomulisi meetmeid tarvitusele võtta. Ähm, homme parlament hääletab ähm, selle raporti osas, ma loodan, et tule, tulemused on positiivsed ja ma tõesti ähm, usun, et Euroopa Parlament, äh, Euroopa rahvas ootab meilt palju rohkemat kui solidaarsust Nad ootavad meilt konkreetseid samme ja tegusid ja ma tõesti loodan, et komisjon tuleb välja selle algatusega, kasutab oma algatusõigust, mida parlamendil ei ole, selleks, et tõesti ellu rakendada kõik need meetmed ja seadusandlus, mis on vajalik selleks, et et haiged ja nende perekonnaliikmed, et neid koheldaks väärikalt ja võrdselt, nii nagu nad seda väärivad. palju tänu volinikule, palju tänu, proua Mattias, arutelu on lõppenud, hääletus toimub homme nüüd oleme me jõudnud infotunni juurde, me oleme juba kakskümmend kaheksa minutit hiljaks jäänud, püüame võtta